ja annan sõna komisjonile. härra Rehn, teil on sõna. president. Uh, president, lugupeetud saadikud. ma teadvustan seda, kui tähtsaks, kui paljud teie hulgast ähm, ähm, peavad oluliseks puudust kannatavate isikute teemat. kriisi ajal, ähm, ebakindluse ajal ja raskuste ajal, nii nagu tänapäeval see seis on, on see väga aktuaalne teema. Äh, sotsiaalselt tõrjutud ja töötud inimesed eeldavad, et Euroopa demonstreerib solidaarsust ning aitab neid praktiliselt ja selgelt loomulikult põhiline Euroopa äh, Liidu vahend kaasamise ja töö äh, kõlbulikkuse äh, toetamiseks on Euroopa Sotsiaalfond ja just nimelt sellepärast on komisjon teinud ees ettepaneku anda sellele garanteeritud minimaalse eelarve ehk vähemalt kakskümmend viis protsenti ühtekuuluvuspoliitikast ja vähemalt kakskümmend protsenti iga riigi ümbrikust peaks minema siis äh, sotsiaalse kaasamise meetmetele. teeme ettepaneku ka jät-, säilitada ja tugevdada äh, üleilmastumisega kohandumise fondi selleks, et demonstreerida solidaarsust äh, just töötuks jäänud inimestele, kes on eriti raskes olukorras. komisjon leiab, et programm kõige enam puudust kannatavate inimeste abistamiseks peaks olema osa seal nendest ettevõtmisest. muidugi karm reaalsus on see, et meie ühiskondades oli, on ja jääb alati olema selliseid inimesi, kes sellist abi vajavad. ja sellepärast komisjon on teinud ettepaneku, et toiduabi eh, esimese jaotise osas jätkuks ka järgmise eelarve raamistikus Ehm, nii, et see klapiks paremini kokku Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegiaga. niimoodi on võimalik paremini kõrvaldada õiguslikku takistust, mis tekkis käesoleva mm, töökorraldusega seoses. nagu te teate, on ilmnenud raskusi, kui liikmesriigid arutasid õiguslikku baasi, mille alusel võiks toiduabi anda komisjon loomulikult võtab selle teadmiseks, aga kindlasti me ei loobu oma initsiatiiviõigusest. ja lõpetuseks, meie arvates Euroopa eelarvest võiks äh, anda toiduabi ka tulevikus. see on osa laiemast vaesusega võitlemisest ja äh, komisjon praegu analüüsib võimalusi ühtekuuluvuspoliitika raames sama tööd teha niimoodi, et oleks võimalik tulemusi maksimeerida. meil on vaja veel pisut aega selleks, et töötada välja nii ühtviisi tõhus ja realistlik mudel. lõpetuseks sooviksin tänada parlamenti väga ähm, hea panuse eest meie töösse ning selle eest, et selle küsimuse debatis tõstatasite, aitäh! suur aitäh. ja nüüd saavad sõnad saadikud, kõigepealt fraktsioonide nimel, Rahvapartei nimel kolleeg Sikierski, kaks minutit. veebruarikuus hääletasime me teisel lugemisel sellesama küsimuse üle ja otsustasime kiita heaks teksti, mis võimaldab endiselt jagada toiduabi enim puudust kannatavatele isikutele kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta lõpuni ehk siis praeguse finantsperspektiivi lõpuni. Euroopa Parlament on mitmeid kordi väljendanud oma toetust sellele programmile ka järgmise mitmeaastase finantsraamistiku all. resolutsioon, mille me kiitsime mõnda aega tagasi heaks, ütleb selgelt, on vaja leida vahendeid, et jätkata selle programmiga enim puudust kannatavatele isiku, isikutele ka siis järgmise mitmeaastase finantsraamistiku ajal ehk kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend. tuleb leida selline juriidiline raamistik, mida ei saaks Euroopa Kohus küsimärgi alla panna, tuleb leida äh, rahalisi vahendeid viiesaja miljoni euro ulatuses selleks, et inimesed, kes tõesti sõltuvad sellest toiduabist, ei satuks raskesse olukorda. enne meie viieteistkümnenda veebruari hääletust volinik Andor ning ka teised komisjoni esindajad vastasid teatud hulgale meie küsimustele, muuhulgas ka proua Peresi küsimusele selle toiduabiprogrammi tuleviku kohta täpsemalt siis järgmise mitmeaastase finantsraamistiku ajal. meile anti teada, et nüüd edaspidi tuleks rahastada seda programmi eelarverubriigi number üks alt ja see jääks siis ka strateegia kaks tuhat kakskümmend raamesse, mis kaasab ka vaesusevastast võitlust otsustasime, tuleb kasutada meie algatusõigust ja selleks, et tagada toiduabi programmi kestmajäämine. Euroopa Parlamendi jaoks on see programm eriti suure tähtsusega ja hoiame silma peal sellel, mida komisjon selles osas teeb. komisjon suure surve all tuli välja ka vastava avaldusega, ma loodan, et nõukogus leitakse sellele ka toetus mitmed liikmesriigid on tegelikult juba palunud mitte jätkata selle toiduabiprogrammiga aastal kaks tuhat kolmteist, kuid komisjon kasutas siis oma algatusõigust, mis on tal aluslepingutes ka kirjas. tuleme välja ka oma ettepanekuga õigusliku raamistiku osas. aitäh! ma paluksin kolleegidel kõneajast kinni pidada. sotsiaaldemokraatide nimel proua Peres. suur tänu, härra president, koos oma kolleegiga härra De Castroga põllumajanduskomisjonist ning täpsemalt siis minu sotsiaalkomisjonis tahtsime me võtta selle punkti täiskogu päevakorda, arvestades eriti terve ko-, volinike kolleegiumi nimel tehtud avaldustega pärast viieteistkümnendat veebruari, nimelt et nad kavatsevad kasutada omaenda eksklusiivset algatusõigust selleks, et rääkida siis, et tulla välja ettepanekuga selle toiduabiprogrammi kohta järgmise finantsraamistiku osas ja Euroopa Parlament sellist ettepanekut toetab, seda te juba teate aga ei tohi juhtuda, et see toiduabiprogramm jääb justkui liikmesriikide vaheliste läbirääkimiste vangi eh, ühise põllumajanduspoliitika reformi osas. ikkagi õigusloomelised ettepanekud peavad olema siin kõige olulisemad. me tahaksime, et tegemist oleks tõelise solidaarsusel tugineva programmiga et ei hakataks raha võtma selle tarvis sotsiaalfondist, sest et lõppkokkuvõttes me räägime siis vaestevahelisest solidaarsusest ja selline meie eesmärk küll ei ole. härra volinik, palun teil jääda ettevaatlikuks ühes aspektis. parlament ei toeta mitte makromajanduslik paraku tingimuslikkust, selles osas teil meie toetust ei ole, küll aga temaatilist tingimuslikkust. Euroopa kaks tuhat kakskümmend programmi all on ju ka sotsiaalse tõrjutuse ja vaesuse vasta, vastase võitluse eesmärk ja kui tegelikult peaks siis järelikult sellest tulenevalt ka eelarvest, Euroopa Liidu eelarvest rahastama toiduabiprogrammi, palun üritage veenda ka liikmesriike, kes ei ole selle toiduabiprogrammi vajalikkuses veel veendunud, nii et kasutage oma õigusi, et neid veenda. aitäh ja järgmiseks saab sõna proua Harkin. aitäh, president, kõigepealt sooviksin öelda, et ma tervitan komisjoni ettepanekut üleminekumeetmeks nii, et jätkuks toiduabi andmine kõige enam puudust kannatavatele inimestele. praegu kolmteist miljonit inimest saab toiduabi, üheksateistkümnes liikmesriigis kannatavad nad vaesuse all. ühelt poolt see näitab, kui pikk tee meil on veel käia selleks, et vähendada vaesust. see näitab, kui suured on probleemid. toiduabi andmine sellisena muidugi ei piisa vaesuse likvideerimiseks, see on siiski üks pusle tükkidest ja see on väga olulise tähtsusega. ma olen nõus volinik Reeniga, et need, kes äh, tõenäoliselt vaesusesse langevad, ootavad solidaarsust Euroopa Liidult. ma olen kuulnud positiivseid kommentaare üleilmastumisega kohanemise äh, fondi kohta, paraku kõikides liikmesriikides see niimoodi ei ole. kaheksa liikmesriiki on leidnud, et see fond tuleks likvideerida niisiis, komisjon toetab, parlament toetab selle fondi jätkamist, aga samas nõukogu tasandil samasugust toetust ei ole. tundub ka, et see programm, mida me täna hommikul arutame, on öö, sattunud raskustesse nõukogus ja see tekitab laiema küsimuse ehk milline on sotsiaalse poliitika öö, tulevik üks Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia osad eesmärkidest on vaesuse vähendamine ning ma loodan, et komisjon parlamenti sellest toetab. igal juhul te võite olla kindel, härra volinik, et meie öö, äh, maja toetus selles programmis on olemas. aitäh ja järgmisena saab sõna roheliste nimel proua Kornelissen, poolteist minutit. president meil on õnnestunud eh, hoolitseda selle eest, et eh, see toiduabi ei lõppenud eh, ja sellest on saanud abi jätkuvalt kaheksateist miljonit vaest Euroopa Liidus. praegu ei saa hetkegi kaotada selleks, et neil selged sihid silme ees oleksid. minu kõige hullem stsenaarium oleks see, et me Äh, praegu jätame mulje, nagu see programm jätkuks pärast äh, neljateistkümnendat aastat ja siis see tegelikult ikkagi paari aasta pärast ei jätku. meil on vaja selgust nende toiduabiprogrammide osas. vaja on vähemalt mingisugusel moel toiduabi jätkata. ma arvan samas ka, et on olemas enamus tegelikult nõu-, nõukogus selle blokeerimiseks, osad on valmis isegi võib-olla kohtusse minema kas te võite mulle kinnitada, et te garanteerite, et see programm jätkub kaks aastat öö, tingimusel, et pärast seda ta lõpeb? ja kas on mingisugust võimalust selle, seda öö, nõukogu blokaadi vältida või sellest nii-öelda ümber minna? sest minu arvates praegu see on karuteene Euroopa vaestele, kui me praegu kohe selgelt äh, välja ei ütle, et pärast kahe tuhande neljateistkümnendat aastat toiduabi enam ei tule, sellisel juhul neil oleks vähemalt kaks aastat võimalik ette valmistuda selleks üleminekuks. aitäh, järgmisena proua Zimmer Guen nimel kaheks minutiks. tänan, president, daamid ja härrad lugupeetud volinik, kui ma teist õigesti aru sain, siis tänane avaldus seisnes selles, et te ütlete, et jah, komisjon võitleb jätkuvalt äh, enim puudust kannatavatele isikutele toiduabi andmise eest ja et teilt on tulemas ettepanekud, kuidas need programmid täpselt tulevikus saavad olema? minu arvates see on väga pakiline küsimus ma arvan, et me peame võtma endale ühise vastutuse selle eest, et see toiduabiprogramm saaks ellu viidud. mitte sellepärast, et see iseenesest on maailma tähtsaim asi, vaid sellepärast, et me peame demonstreerima inimestele, et meil, me oleme solidaarsed nende suhtes, kellel pole piisavalt süüa, nende inimeste suhtes, kes ei saa ära kasutada kõiki arenguaspekte nemad on esimesed, kes on öö, ähm, ohvriks öö, äh, langenud öö, äh, kriisiolukorrale, ma mõtlen sellistele riikidele praegu nagu Kreeka ja Hispaania. ehk meie teeme nende riikide suhtes asju, mille tulemusena neis riikides kannatavad just enim puudust kannatavad isikud kaheksateist miljonit inimest Euroopa Liidus sõltuvad toiduabist praegu. meil on vaja tagada, et vaesusevastane võitlus jääks jätkuvalt meie päevakorras eh, kesksele kohale. seda signaali täna ma kuulnud ei ole. ja minu vaatevinklist on just nimelt see otsustava tähtsusega küsimus, kui me soovime, et eurooplaste usaldus meisse jätkuks me äh, peame äh, toonitama just nimelt sotsiaalset Euroopa Liitu. Teil on meie toetus ning ühtlasi tuleks üles kutsuda ka nende riikide äh, valitsusi, kes praegu on blokeerinud kogu asja, et nad oma positsiooni muudaksid. aitäh! järgmisena saab sõna härra Imbrasas EFD nimel üheks minutiks. aitäh, president. kallinev öö, äh, toit ja muud öö, äh, asjad sunnivad järjest rohkem inimesi toiduabiteele. üle viiesaja miljoni on äh, toiduabile vähem raha antud nüüd sellel aastal hinnanguliselt umbes nelikümmend kolm miljonit inimest Euroopas on langemas ähm, siis nii-öelda toidupuudusesse äh, ja nad ei ole võimelised iseennast aitama. sellepärast on vaja leida lahendus selleks, et seda programmi jätkata niimoodi, et rahasid ei vähendata. et toiduhinnad on taevasse tõusnud, küttehinnad ka, äh, selline on olukord minu kodumaal Leedus, ehk olukord on juba hull ja kui seda programmi koomale tõmmatakse, siis järjest hullemaks läheb. aitäh! fraktsioonis ja kuuluvusate liikmete nimel proua Morvai poolteist minutit. aitäh, kolleegid! Euroopa Liit on pannud paika selle toiduabiprogrammi, mis ei hõlma mitte ainult neid inimesi, kes sellest toiduabist sõltuvad, aga hõlmab ka ettevõtteid, kes hanked, hangete kaudu saavad raha selles programmis osalemiseks. ma kutsuksin üles kolleege analüüsima, kes nendel liikmesriigis selle asjaga seotud on. Ungaris näiteks, ma olin täiesti rabatud. neli miljardit forinti on saadetud hiidfirmadele, mitte VKE-dele. tohutu suurtele hiidfirmadele on öö, need rahad läinud ja samas tegu on ettevõttega, kes on äh, saanud süüdimõistva otsuse kohtus kartellikokkuleppes. mina küll ei taha, et see raha läheks nendele hiidettevõtetele. oleks äärmiselt tervitatav, kui väikeettevõtted ja keskmise suurusega ettevõtted ei tunneks, et nemad on kogu asjast praktiliselt kõrvale jäetud äriühingutena Ungaris vähemalt hangetest VKE-d on praktiliselt välja jäänud ja kogu äh, toiduabi üle äh, domineerivad äh, suurfirmad. aitäh, nüüd individuaalkõnelejad, härra Silvestris, poolteist minutit. suur tänu. paljud Euroopa inimesed sõltuvad sellest pro-, programmist ja nelikümmend kolm miljonit inimest on vaesuse ohus Euroopas ma tahaksin tänada kõiki, kes oma komisjonides on selle teemaga tegelenud. me lükkame tagasi komisjoni ajutist laadi ettepaneku. me tahame seda programmi aga heakskiitmine ja kokkulepe toimus nõukogus neljateistkümnendal, viieteistkümnendal detsembril põhinevalt ideel, et sellest programmist loobutakse, me ei saa sellega nõustuda, me tahame, et võetaks kohustus selle programmi taasaktiveerimiseks, sest mitmeaastases finantsraamistikus on olemas kaks koma viis miljardit reservi kuni kahe tuhande kahekümnenda aastane sotsiaalasjade programmide jaoks. komisjon võib täiesti rahumeeli täita kohustusi selle finantsperspektiivi raames ja jätkata antud meetme kohaldamist. Euroopas väga paljud sõltuvad sellest programmist ja vajavad taolist abi. Euroopa ei saa antud kriisiolukorras lihtsalt äh, koguda taolist maksu ja anda seda tagasi liikmesriikidele, võttes seda vaeste arvelt me võitleme selle eest, et antud programm jätkuks ka pärast äh, kahe tuhande kaheteistkümnendat aastat. järgmiseks härra Di Castro poolteist minutit. president, volinik, kolleegid, mul on väga hea meel, et oleme saavutanud just sellise tulemuse ja soovime selle toiduabi äh, programmi jätkumist. sotsiaalküsimused, äh, põllumajanduskomisjon on samuti soovinud selget äh, kohustust komisjonilt jätkata seda programmi pärast kahe tuhande neljateistkümnendast aastat. kuuendat detsembri deklaratsioon, kus komisjon märkis, et mõned liikmesriigid on uue programmi vastu, ei võiks olla takistuseks komisjonile oma algatusvõime näitamiseks, nii nagu see lepingus on sätestatud. me soovime, komisjon kindlasti märkab Euroopa Parlamendi ja suurema osa liikmesriikide eh, soovi selle programmi jätkumiseks. ja eh, seetõttu on teretulnud komisjoni tänahommikused avaldused. me tahame sellist vahendit, mis võimaldaks Euroopa Liidul jagada nelisada nelikümmend tuhat tonni äh, toitu vaestele, sealhulgas ka lastele ja me ei saa lubada poliitilisel tasandil, et see algatus äh, lõpetataks. meil on praegu mitmed väljakutsed ülemaailmsel tasandil ja toidukriis äh, ähvardab eriti vaeseid ning seepärast see programm peaks jätkuma ka pärast kahe tuhande neljateistkümnendat aastat. suur aitäh! järgmiseks äh, härra Laen Alde nimel poolteist minutit. aitäh, president, volinik. antud programm loodi sellel ajal, kui meil kasvasid Euroopas toidumäed õnneks ei ole olukord enam selline, nüüd on laod tühjad ja komisjon ostab turult toitu, et anda seda puudust kannatavatele. Euroopa Kohus on aga otsustanud selle vastu ja me peame leidma teise võimaluse. minu partei arvab, et heaolusüsteemid on kõige sobivam viis puudust kannatavate inimeste aitamiseks meie ühiskonnas ja nõukogus mõned liikmesriigid jagavad seda seisukohta, aga ma arvan, et parlamendi enamus soovib selle programmi äh, jätkumist Euroopa tasandil, aga samas ühine põllumajanduspoliitika ei ole enam õige vahend selle jätkumiseks. Soovin, et järgmises finantsraamistikus kasutatakse Euroopa Sotsiaalfondi selle olulise programmi jätkamiseks. see on vastavus Euroopa Kohtu otsusega, mis annab liikmesriikidele paindlikkuse ja võimaldab jätkata abi andmist mõnedele meie kõige vaesematele kodanikele. suur tänu! järgmiseks äh, proua Telli poolteist minutit. Mike, please, Mike. mikrofon kõnelejale. see pole? noh, kas nüüd töötab? härra volinik Teie määruse ettepanekus struktuurifondide kohta on Euroopa Liidul kaks koma viis miljardit eurot tulemas äh, toiduabiprogrammi jaoks perioodil kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend ja seda hoolimata sellest, et on väga tugev vastuseis äh, liikmesriikide vähemusel nõukogus. aga see kindlasti liigub selles suunas, mida parlament soovib, aga eriti, mida soovib enamik meie kodanikest. järjest rohkem on ju selliseid kodanikke, kes kasutavad toidupankade abi üle terve Euroopa, tulenevalt sellest, et sotsiaalne kriis järjest süveneb tõesti, nüüd toiduabiprogramm näeb ette vaevalt vaid viissada miljonit eurot, aga nüüd kaks koma viis miljardit seitsmeks aastaks tähendab seda, et komisjon tegelikult vähendab aasta eelarvet miljoni võrra, kuigi tegelikult on abi vaja pakkuda järjest rohkem kui neid rahalisi vahendeid kasutatakse Euroopa Sotsiaalfondi raames, siis on raske tegelikult arvestades Sotsiaalfondi toimimist, osta toiduabi endiselt turgudelt selleks, et seda enim puudust kannatavatele inimestele jagada, arvestades eriti seda, et Euroopa Kohus on sellise äh, asja juba hukka mõistnud. toidupangad satuvad nüüd samasse äh, olukorda, äh, säilituvad sellisesse olukorda, millest nad siiani on pääsenud. nüüd tuleb ikkagi säilitada võimalikult suured rahalised vahendid selle toiduabiprogrammi tarvis kõikidel inimestel on õigus äh, mõistliku hinnaga tervislikule toidule, meil on vaja selle tagamiseks ka tõelist äh, miinimumsissetulekut tagavat raamdirektiivi. edasi on sõna härra Lööjarikil. suur tänu, härra president, härra volinik, ma kahetsen, et te ei teinud mitte mingisuguseid konkreetseid ettepanekuid, ei rääkinud kuigi täpselt. Te räägite sellest, et me kasutame, hakkame siin kasutama Euroopa Sotsiaalfondi, samas suurendamata selle fondi eelarvet. nüüd, kui kaks ja pool miljardit läheb mitmeaastasele programmile, mis on just nimelt sellele sektorile suunatud, siis tähendab see tegelikult äh, seda, et iga-aastane summa väheneb saja miljoni euro võrra toiduabi osas. sellise olukorraga meie nõustuda ei saa ja seega teeksin ettepaneku ka, et komisjon üheskoos Euroopa Parlamendiga ja täpsemalt meie sotsiaalküsimuste komisjoniga korraldaksime äh, kuulamise, äh, kus üheneksid, kus osaleksid ka Euroopa solidaarsusega tegelevad organisatsioonid ja tuleksime välja üheskoos ettepanekuga äh, ja meil oleks võimalik ka kõik erinevad juriidilised lahendused läbi arutada. suur tänu ja nüüd on sõna proua Morin Chartier. härra president, härra volinik, ma kuulasin tähelepanelikult teie sõnavõttu, te teete ettepaneku, et toiduabi programm käiks Euroopa Sotsiaalfondi alla. tahaksin teile meelde tuletada, härra volinik, et Euroopa toiduabi või vabandust, sotsiaalfond on tegelikult suunatud eh, integreerumisele tööturule. see on ka absoluutne, absoluutselt vajalik selleks, et inimesed suudaksid ka sotsiaalselt integreeruda ja seega ei tohiks siin õiget asja silmist lasta, me peame jääma väga tähelepanelikuks ja vaatama ka väga lähedalt seda, kuidas inimesed ikka tööturule sisenevad. nüüd äh, toiduabiprogramm. Need äh, summ, see summa, mida siiamaani on sellele suunatud, viissada miljonit eurot aastas, ma tahaksin, et see ka säilitataks, et toiduabiprogramm jääks kestma aastani kaks tuhat kakskümmend. jah, tõepoolest, teil on vaja selle nimel äh, veenda ära praegu sellesse veidi skeptiliselt suhtuvad riigid, aga me ei tohi nend-, vaesematele inimestele põhjustada veel ka sotsiaalseid raskusi, siis nad kannatavad kahekordselt. meie oleme täielikult mobiliseerunud, et toiduabiprogrammi kaitsta ja teil on kohustus see ka kestma jätta. suur aitäh ja nüüd on sõna härra Dardenil pooleteistkümneks minutiks. suur tänu, härra president, härra volinik, me oleme siin kojas juba mitmeid kordi öelnud seda, sealhulgas ka minu vaesusevastase võitluse platvormi teemalise raporti raames, et kui me ei ole solidaarsed kodanikega ja näidates, et Euroopa Liit on nende poolel, siis terve Euroopa Liit kannatab selle all. me teame kõik, et blokeeriv enamus on nõukogus praegu olemas selleks, et igasugused selleteemalised algatused blokeerida ja toiduabiprogramm ei ole siin ainuke. lisaks ka globaliseerimisega kohanemise Euroopa fond on ohtu sattunud. nüüd kasutada teie algatusõigust selleks, et päästa nii tähtis programm ja et see oleks tõeline igavene solidaarsusel tuginev programm, Äh, tähendaks seda, et me saadaksime just nimelt selle sõnumi, mida meie äh, kodanikud ootavad, nii et ärgem laskem seda võimalust käest, ärge teie seda tehke. tehke koostööd nõukoguga, äh, võib juhtuda, et lihtsalt see blokeeritakse niikaua, kui Saksamaal ja Prantsusmaal tulevad sotsialistid võimule. suur aitäh. järgmiseks härra Oisling Roheliste nimel üks minut. suur tänu ma arvan, et äh, kogu poliitilise spektri ulatuses oleme me üksmeelel ja suudame veenda riiki, et me oleme vastu selle programmi lõpetamisele. see on meie ülesanne, olles solidaarsed kaheksakümne miljoni inimesega, kes soovivad selle programmi jätkumist, aga sellel peab ilmselt olema teistsugune õiguslik alus. nagu härra Lainen ütles, äh, ühise põllumajanduspoliitika toetused ei ole enam selleks äh, kättesaadavad, nii et me peame leidma teistsuguse aluse, et äh, jätkata toiduabi jagamist vastavalt õigusaktides sätestatutele. tuleb äh, kaasata toiduabi jagajad ja meil on tarvis varuvarianti, me ei saa arutada selle fondi üle kaks aastat, teadmata, mis tuleb edasi. Nendel inimestel on tõesti vaja seda abi ja neil on tarvis kindlust äh, mitte ainult lähemas perspektiivis, vaid ka pikemas. aitäh, äh, proua Suuber, üks minut. suur tänu vaesus kui sotsiaalne probleem ei ole vastuvõetav enam Euroopa Äh, Liidus kakskümmend neli koma kolm protsenti äh, elanikest, sada viisteist miljonit inimest, isegi kui inimestel on töökoht, on nad ikka tihti vaesuse ohus. Euroopa Komisjon on samuti öelnud, et vaesuse oht on seotud äh, tasustamata tööga, madala kvalifikatsiooniga tööjõu kasutamisega ja nii edasi eelarve konsolideerimine, mille parlament heaks kiitis, muudab olukorda ainult hullemaks, seepärast ei ole vastuvõetav ükski ettepanek, millega praegusel raskel ajal võetakse ära toiduabi eh, töötajatelt. Eh, see tagaks vähemalt minimaalse eluväärikuse ja eh, jätaks nad ilma õigusest mitte elada vaesuses. me räägime ligi viiesajast miljonist eurost aastas äh, Euroopas räägime solidaarsusest, aga tundub tihti, et see on vaid sõnad. aitäh, järgmiseks poolteist minutit äh, härra Herans, kas siia? suur tänu, härra president, härra volinik, kallid kolleegid, et tänu Euroopa Liidu toiduabile on Toidupangal toidupankadel võimalik teostada tõelist sotsiaalset tööd, mida me loodame, et nad saavad tulevikus samuti jätkata ja et neil on ka Euroopa Parlamendi toetus. üks põhilisi äh, ideid, mis on Euroopa Liidu aluseks, on just nimelt solidaarsus ning äh, territoriaalne ja sotsiaalne ühtekuuluvus ja toiduabiprogramm võimaldab ka neid eesmärke saavutada. hetkel on majanduskriis pannud inimesed raskesse olukorda, kaheksakümmend miljonit inimest elavad allpool vaesuse piiri ja nelikümmend kolm miljonit inimest mõtlevad kaks korda järele, enne kui nad öö, äh, ostavad midagi valgurikast, et nädalas seda siis äh, ka tarbida. nüüd öö, siia arutelusse tegelikult sekkub ka ühine põllumajanduspoliitika, me peaksime kindlasti kasutama ära kõiki erinevaid algatusi selleks, et saaksime toiduabiprogrammi jätkata kahe tuhande neljateistkümnenda aastani ja kui võimalik, siis ka terve järgmise mitmeaastase finantsraamistiku jooksul peab jõudma kokkuleppele ka äh, nõukoguga ja vältima igasugust egoistlikku suhtumist, äh, arvestades ikkagi Euroopa kodanike vajadusi suur aitäh, järgmiseks äh, proua Sarbu poolteist minutit. suur tänu. Äh, kokkulepe, mis saavutati institutsioonide vaheliste läbirääkimiste tulemusel, nägi ette, et äh, toiduabiprogrammi rahastatakse samal määral kuni kahe tuhande neljateistkümnenda aastani. kahjuks mõned liikmesriigid soovisid täielikult selle programmi kaotamist pärast, alates kahe tuhande neljateistkümnendast aastast. kaksteist miljonit Euroopa kodanikku on saanud toitu selle programmi kaudu ja kaheksakümmend miljonit eurooplast elab allpool vaesuspiiri. nälg ja vaesus eksisteerivad ka Euroopa Liidus, me ei saa ignoreerida seda fakti ja majanduskriis on muutnud olukorda veelgi hullemaks Need arvud näitavad, kui oluline oleks selle programmi jätkamine ka edaspidi, oleks ebainimlik loobuda sellest äh, programmist inimeste olukord muutub järjest raskemaks. vaesus ei kao ära pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat ja meil on tarvis seda programmi ka siis. see peaks jääma üle-euroopaliseks programmiks, mille rahastamise maht oleks samasugune nagu praegu. seepärast ma kutsuksin üles komisjoni püüdma leida võimaluse selle programmi paigutamiseks ka edaspidi mitmeaastasesse finantsraamistikku. üheks võimaluseks on ka riikide kaasfinantseerimine Äh, finantsraamistiku läbirääkimised jätkuvad, aga toiduabi programmi teemaga ei ole avalikult praegu veel tegeldud, aga seda probleemi ei tohi ignoreerida. aitäh. Äh, viimane kõneleja nimekirjas on proua Patroneves. aitäh, äh, president, volinik, mul on väga hea meel, et volin-, komisjon on lõpuks äh, võtnud meetmeid, mis võimaldab äh, kasutada raha äh, kõige puudust kannatavamate inimeste heaks Euroopa Liidus. praegu meil on väga laiaulatuslik kriis, aga samas leitakse raha, et kulutada seda väljaspool Euroopa Liidu piire. kodanikel on raske mõista, kuidas ei ole võimalik leida viissada miljonit eurot, et jätkata programmi sel ja järgmisel aastal ja pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat ei ole programmi tulevik üldse praegu kindel. kutsuksin üles kolleege ja liikmesriike tagama, et see programm jätkuks ning et abi andmine jätkuks kõige puudust kannatavatele inimestele Euroopas mm. -hmm meil on ühine Euroopa eh, nii sotsiaalselt kui ka poliitiliselt ja toimigem siis eh, selle põhimõtte kohaselt. aitäh, edasi eh, vaba mikrofoni voor, sõna saavad viis inimest, Estemeeres. härra Dias de Mera härra president, ma rõhutan veel seda, et on vaja jõuda kokkuleppele selleks, et taga, antakse abi ikkagi kõige enim puudust kannatavatele inimestele, me räägime sotsiaalselt tõrjutud inimestele, vaestest inimestest, üheksateistkümnes liikmesriigis kannatavad kolmteist miljonit inimest va-, toit, toidupuuduse all, alatoitunud inimesi on kolmkümmend miljonit inimest ja kõige selle pärast peaksime tegema ikkagi koostööd, et panna see programm tööle ka pärast aastat kaks tuhat kolmteist mitmeaastase finantsraamistiku raames tuleb samuti rääkida samast ka ühisest põllumajanduspoliitika reformimises, selleks et äh, kaotada ära igasugused juriidilised takistused. tegemist on küll majanduslikult raske ajaga, aga just nimelt äh, sellisel perioodil on meil vaja rohkem pingutada selle nimel, et aidata neid inimesi, kes kõige rohkem kannatavad kriisi all. Äh, vanemad inimesed, haiged inimesed, lapsed ja need miljonid inimesed, kes elavad hetkel allpool vaesuse piiri komisjoni algatusõigus on siin põhimõttelise tähtsusega, härra parlament, äh, härra president, parlamendis ei ole selles osas mingisuguseid lahkarvamusi. suur tänu, härra president, härra volinik, me peame minema probleemi juurte juurde ja nende põhjuste juurde. tegemist on just praeguse neoliberaalse majandusliku mudeliga, mida kasutavad mitmed liikmesriigid, kasutatakse strateegiaid, mis põhinevad eelarvekärbetel, kuid ilma aktiivse majanduskasvu ning töökohtade loomise poliitikaga. tegemist on suure lõhega ka avaliku ja erasektori vahel ja seega on selle tõttu kannat-, sattunud raskesse olukorra väga paljud kodanikud, kes ei ole tegelikult milleski süüdi, samas Äh, kannatavad nüüd nüüd näljal, elavad vaesuses ja on sotsiaalselt tõrjutud. kolmteist miljonit äh, inimest Euroopa Liidus on sellises olukorras, et nad võivad langeda vaesusesse või olla sotsiaalselt tõrjutud. Euroopa aluspõhimõtted kohustavad meid korrigeerima äh, sellist olukorda, mitte suurendama enam sotsiaalseid erinevusi ja meil on kohustus lõpetada ära selline ebavõrdsus me peame seisma kodanike kõrval, nende kodanike kõrval, kes on kõige raskemas olukorras ja pakkuma neile tõelist äh, väljumisstrateegiat sellest majanduskriisist, vaid nii on võimalik taastada endine olukord ja just nimelt sellepärast tuleb jätkata ka toiduabiprogrammiga, aitäh. Most Kelly uur kõvetkesik, et pääsme. aitäh, härra Kelly järgmiseks ma arvan, et äh, on oluline arutada seda teemat, eriti kuna Euroopa Liit on äh, tuntud äh, toiduabi jagamise poolest maailmas, aga samas paljud kodanikud ka Euroopas on hädas ja me peame neid abistama, sest nad on sotsiaalselt tõrjutud on meie kohustus neile see abi tagada ja mitte ainult sel ja järgmisel aastal, vaid kuni kahe tuhande kahekümnenda aastani. et saavutada selles kavas eh, ette nähtud eesmärgid ja loodetavasti jätkata ka pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat. suur aitäh, härra Koeras, üks minut. härra president, härra volinik, ühe ühiskonna sot-, moraalset taset ei mõõdeta mitte SKT-ga, vaid seda mõõdetakse läbi selle, kuidas me harime oma lapsi, ja kuidas me seisame hea kõikide ühiskonnaliikmete hea tervise eest ja kõige rohkem selle järgi, kuidas me kohtleme oma kõige raskemas olukorras olevaid kodanikke. toiduabiprogrammist sõltub tegelikult meie Euroopa Liidu Äh, moraalne diagnoos, Euroopa Liit ei ole vaid majanduslikku laadi projekt, tegemist on koostööprojektiga, solidaarse projektiga, solidaarsus nendega, kellel seda kõige rohkem on vaja. nelikümmend kolm miljonit Euroopa Liidu kodanikku tõesti seda solidaarsust ka vajavad ja sellises olukorras ei saa otsus sõltuda sellest, et millist õiguslikku alust me siin täpselt kasutame, me ei saa siin raisata aega, arutades menetlusküsimusi. nii et seega ma toetan komisjoni selleks, et komisjon seisaks hea Euroopa Liidu projekti moraalse taseme eest. Thank you very much and if my pronunciation suur aitäh ja kui minu äh, hääldus teie nimest äh, oli ebaõnnestunud, siis vabandan ja viimane kõneleja vaba mikrofoni raames äh, proua Jordan, üks minut. see komisjoni ettepanek on seadnud eesmärgiks enim puudust kannatavate isikute kaitse kaitsmisega hiljem. kahe tuhande kaheksandast aastast saab, elame me kriisi kontekstis ja nüüd mitu aastat hiljem on olukord tegelikult veelgi kehvem paljudes liikmesriikides. rohkem vaeseid, rohkem kehvas olukorras elavaid inimesi ja Euroopa Liit peab selles olukorras näitama üles solidaarsust. see tähendab selliste meetmete kasutusele võtmist, et äh, pakkuda stiimuleid majanduskasvule, jah, tõepoolest. aga olukord on väga kehv, näiteks äh, minu kodumaal Sloveenias on mõningates piirkondades olukord nii kehv, et äh, heategevusorganisatsioonid on hakanud äh, toitu laiali jagama, sest et inimesed lihtsalt ei suutnud seda enam osta. nüüd, kui Euroopa Liit äh, kasutab toiduabiprogrammi, siis on see midagi väga positiivset, aga seda tuleb ellu rakendada võimalikult kiiresti. härra volinik, annan teile sõna kokkuvõtvaks sõnavõtuks komisjoni nimel. aitäh, president, auväärsed parlamendiliikmed. kõigepealt tahaksin tervitada Euroopa Parlamendi poolset toetust sellele programmile. nagu te teate, kaks koma viis miljardit eurot pakkus komisjon välja äh, järgmises äh, mitmeaastases finantsraamistikus. komisjon tõesti kavatseb kasutada oma algatusõigust ning ma olen nõus, et äh, toiduabi äh, moodustab osa meie laiematest pingutustest äh, aidata vaesemaid inimesi ühiskonnas. ja see peaks olema osa sidusast instrumentide paketist, et aidata kaasa sotsiaalsele sidususele ja osaliselt võiks rahastada seda Euroopa Sotsiaalfondist vastuseks proua Kornelissenile ja mitmetele teistele parlamendiliikmetele tahaksin öelda, et tõepoolest me kavatseme võidelda selle eest, et toiduabi andmine jätkuks ka tulevikus. aga me oleme teadlikud, et eh, tarvis on kiiresti kokkuleppele jõuda või siis ära otsustada, et eh, programmi ei jätkata sest äh, toidupangad ja abiorganisatsioonid peavad saama aega kohaneda olukorraga. Äh, miks äh, meil on tarvis seda programmi? vastus on, et kui meil, ajal, kui meil on väga konkreetsed tööhõive eesmärgid ja vaesuse vastase võitlemise eesmärgid, Euroopa Liit ei saa ignoreerida, et üle neljakümne kolme miljoni eurooplase ei saa lubada endale mm, kas või ülepäeviti valgurikast toitu ja et äh, lapsed ei saa kolm korda toitu päevas lihtsalt sellepärast, et nende vanemad on liiga vaesed. Euroopa solidaarsus ei saa olla vaid ideaal, vaid äh, see on äh, meie moraalne kohustus, aitäh! suur aitäh! Äh, arutelu on lõppenud. napirendünk következő pontja. edasi järgmine päevakorrapunkt